mida äh, äh, arenenumad äh, meetme, meetodeid kasutatakse võltsimiseks, seda ohtlikum see on. peame omalt poolt võitlema selliste kuritegude vastu, oleme kõik mured selle pärast, et mis toimub meie piiridel. minu kodumaa ei ole veel Schengeni liige, loodetavasti varsti on, kuid soovime äh, et kõigi Euroopa julgeolek, eurooplaste julgeolek oleks tagatud kas FADO süsteemi või muude vahendite kaudu, aitäh. härra Sontsa, üks minut, palun. suur aitäh ma toetan väga seda raporti eelnõud ja tahaksin tänada proua raportööri tema poolt tehtud hea töö eest. leian, et julgeolek on kõige ühisem huvi, mis kogu Euroopal on. daamid ja härrad, oluline on ka see, et me toetame küll FADO-t, aga samal ajal me peame tugevdama ka Frontexit, mis on äärmiselt oluline Euroopa Liidu amet, ja mis peaks äh, töötama üha paremini selleks, et tagada kogu kontinendi turvalisus ja julgeolek. meil on palju halbu kogemusi sellega, et ei äh, peeta täielikult kinni julgeolekuküsimustest ja ma arvan, et praegu ehitab Euroopa Liit üles oma julgeolekut, nii nagu ka Poola. Poola on turvaline riik, Euroopa peaks olema turvaline kontinent ja ma arvan, et selle projekti eesmärgiks see just ongi. aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna proua Tallile komisjoni nimel aitäh selle töö eest äh,, proua Metsola ja aitäh kõikidele parlamendisaadikutele selle debati eest. nagu ma mainisin, siis võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis, süsteem aitab äh, säilitada kõrget julgeolekutaset Euroopa Liidus ja tugevdada kontrolle meie välispiiridel lõplik poliitiline kokkulepe komisjoni ettepaneku üle annab oluliselt edasiminekut hetke fun süsteemi funktsioneerimisele ja panustab võitlusele dokumentide identiteedipettuse vastu. ja nagu pa mitmed parlamendisaadikud ka mainisid, siis see pakub ka robustset andmekaitset ja põhiõiguste kaitset. ja selle debati valguses ootan teie positiivset äh, hääletustulemust äh, lõppkompromissi osas, aitäh. Now... Uh, aitäh ja nüüd annan sõna raportöörile proua Metsolale lõppsõnaks. aitäh veelgi juhataja ja aitäh ka volinik Dallile kuulasin tähelepanelikult kõiki sõnavõtte ja tahaksin äh, tänada teid selle ühehäälse toetuse eest antud seadusandlikule tekstile, ma arvan, et see rõhutab jällegi, aeg on jällegi rõhutada, millest me siin räägime. FADO on süsteem, mis loodi selleks, et toetada Euroopa Liidu liikmesriike sellega, et äh, jagatakse informatsiooni, jagatakse kiiresti võltsitud ja ehtsate dokumentide pilte. dokument, võltsitud dokumentide kasutamine Schengeni piirkonnas on märkimisväärselt tõusnud, nagu kolleegid ka on öelnud viimasel paaril aastal ja eriti just viimastel aastatel ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me midagi teeksime. võltsimise meetodid muutuvad ja seetõttu me peame alati jääma ühe sammu ette nendest, kellel on halvad kavatsused ja niimoodi me suudame tagada, Euroopa Liidu välispiiride parema kaitse ja kaitsta inimeste vaba liikumist, mis on meie fundamentaalse põhimõte ja me niimoodi saame aidata ka liikuda inimestel piiriüleselt, sellistel inimestel, kellel on ehtsad reisi- ja elukohadokumendid, niimoodi on meil lihtsam tuvastada võltsitud dokumente, anda meie ametnikele need töövahendid, mida nad on palju, juba tükk aega palunud, et nad saaksid oma tööd teha. ja seetõttu on sellel äärmiselt positiivne mõju, et kaitsta inimeste õigusi ja nende identiteete, mida kahjuks ka kriminaalsed ringkonnad kasutavad ilma nende teadmiseta, ilma et nad üldse oleksid teadlikud, et nende andmeid on rikutud. ja tahaksin vastata ühele konkreetsele sõnavõtule Äh, minu kolleegilt rohelistest, me oleme suutnud leida hea tasakaalu põhiõiguste kaitse ja meie julgeoleku vahel. loodetavasti see, mida me siin arutame, ei ole meie lõplik lähenemine rändele ja me, meie turva meie piiride turvalisusele, aga see on üks komponent koos teiste meetmetega. ja tahaksin lõpetuseks paluda teid kõiki, et te ühiselt toetaksite seda homme sel hääletusel, aitäh! aitäh, proua raportöör, debatt on lõppenud, hääletus leiab aset homme. järgmine punkt päevakorras on nõukogu ja komisjoni avaldused rahapesuvastase võitluse hetkeseis Euroopa Liidus, niinimetatud Luanda lekete valguses. meenutan teile, et on võimalik vaba mikrofoni all sõna paluda ja sinist kaarti tõsta, seda teha nii standardkorras kui elektrooniliselt. sinise kaarti küsimuste puhul palun pidage meeles, et neid on lubatud esitada alles pärast seda, kui fraktsioonide nimel kõnelejad on sõna võtnud. The debate will be opened by Mrs. kõigepealt eh, saab eh, sõna proua Brnets eh, nõukogu nimel. aitäh juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, aitäh, et palusite eesistujal sellele debatile panustada. alustuseks kinnitan teile, et nõukogu nagu ka parlament ja komisjon on täielikult pühendunud rahapesuvastasele võitlusele ja termo-, terrorismi rahastamise vastasele võitlusele. me oleme koos saavutanud märkimisväärset edu siin valdkonnas, kaasa arvatud et see, et parandasime rahapesuvastast direktiivi, panganduspaketti, Euroopa pangandus äh, paketi ja kriminaalvõrgustiku raamistikku, kõiki neid meetmeid hakatakse rakendama. Need spekulatsioonid, mis tulid Luanda lekete eh, juhtumist, on eh, murettekitavad ja kahjutekitavad, kui need kinnitust saavad mitte ainult eh, asjaga seotud riigile, kes võib-olla ei saa olulisi sissetulekuid, aga ka Euroopa Liidu pankadele, kui selgub, et mitte kõiki kohaldatavaid reegleid ei kohaldatud olen aru saanud, et asjaga seotud uurimised käivad, kaasa arvatud Angolas ja Portugalis, mis peavad nüüd ühele poole saama. viimase, eelmise aasta juulis avaldas komisjon nõukogu palvel postmortem ülevaate rahapesujuhtumite puhul, mis kaasasid Euroopa Liidu pankasid ja seal tuvastas komisjon konkreetseid probleeme järelevalve ega ja igasuguste rahapesuvastaste reeglite rakendamisega igal pool Euroopa Liidus ja ei ole välistatud, et nüüd äh, tõusetuvad mõningad needsamad küsimused uuesti, kui see kõik kinnitust saab. tulevikku vaadates aga hoolimata väljakutsetest ja tagasilöökidest on põhjust ka optimismiks. on äh, nii parlament, komisjon kui nõukogu saavad aru, kuivõrd olulise ja kiireloomulise küsimusega on tegemist ja lisaks sellele on ka jagatud ambitsioon selleks, et äh, võidelda selle suure rahapesu probleemiga ja nüüd ma jõuan strateegiliste järeldusteni, mille nõukogu eelmise aasta detsembris vastu võttis. Nendes järeldustes komi-, palus nõukogu komisjonil uurida, kuidas suurendada harmoneerimist rahapesuvastases valdkonnas ja mõelda ka võimaluste üle, mis, millised on plussid ja miinused, kui luua Euroopa Liidu järelevalveasutus. nõukogu öö, annab nõu ka teistes valdkondades, meil on endiselt rahapesuvastane tegevuskava, mille võttis vastu ECOFIN septembris tuhat üheksasada, kaks tuhat kaheksateist ja äh, mis endiselt kehtib ja mille üle me endiselt järelevalvet teostame. eesistuja on alustanud laiemat diskussiooni, kuidas võidelda tõsise organiseeritud kuritegevusega, nii et äh, selle kaudu, et nende tulusid täheldam-, äh, lähedamalt jälgida. ma arvan, et me oleme olulisel ristteel, meil on võimalus leida siin tõhus režiim, millega võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. ja selles mõttes ootan ma väga komisjoni tulevasi algatusi ja ettepanekuid ja loodan, et komisjon arvestab igasuguste õppetundidega, mis on saadud sellest viimasest Luanda lekete juhtumist, aitäh. Thank you and I give, give the floor. aitäh ja järgmiseks äh, proua Tali komisjoni nimel aitäh, president, suur tänu, proua minister, lugupeetud parlamendiliikmed, komisjon äh, tunnistab selle arutelu tähtsust ja tervitab võimalust selgitada oma lähenemisviisi sellistele teemadele nagu need, mis on Rwanda lekete tuumaks. me oleme järjepidevalt rõhutanud, et rahapesuvastaste eeskirjade parem jõustamine üle kogu Euroopa ja tugevam järelevalve on olulised, et tugevdada meie finantssüsteemi vastupanuvõimet. lisaks stabiilsusele peame ka tagama meie finantssüsteemide puutumatuse. tegemist ei ole vaid ühe riigi probleemiga. Euroopa Liidul peaks olema nulltolerants räpase raha suhtes. me oleme valmis kasutama kõiki enda käsutuses olevaid vahendeid ja tegema seda täiel määral. ja samuti oleme valmis veelgi tugevdama neid vahendeid. me oleme valmis kõhklematult äh, tugevdama institutsionaalset struktuuri, mis toetab rahapesu vastast, äh, terrorismi rahastamise vastast, äh, maksudest kõrvalehoidmise vastast võitlust pärast Euroopa Parlamendi resolutsiooni ja ECOFIN-i detsembrikuiseid järeldusi võtab komisjon vastu uue tegevuskava rahapesuvastases tegevuses, mis püüab parandada eeskirjade jõustamist. viimastel aastatel on päris palju ära tehtud, viies rahapesuvastane direktiiv, mille liikmesriigid oleksid pidanud üle võtma jaanuari lõpuks, võimaldab paremini kontrollida Äh, tegelike omanike kohta käivat infot, äh, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonide ja ajakirjanduse poolt ja see aitab kaasa usaldusväärsuse tõstmisele äritehingute ja finantssüsteemide suhtes. õiguslik raamistik, mis praegu kehtib, püüab tagada sobivat tasakaalu ühelt poolt vajaduse vahel kaitsta isikut Äh, privaatsust ja isikuandmeid ja teiselt poolt äh, vajadust äh, suurema läbipaistvuse järele majandustegevuses. ja selleks luuakse vajalikud registrid omanikuinfo kohta. Euroopa Liit on sellega loonud kuldstandardi kogu maailma jaoks ja kahjuks mitte kõik liikmesriigid ei ole viiendat rahapesuvastast direktiivi veel üle võtnud. komisjon algatas täna rikkumismenetluse kaheksa liikmesriigi vastu, kus ülevõtmine puudub absoluutselt. aga probleemiks ei ole tegelikult eeskirjade puudumine, vaid just eeskirjade täitmise tagamine ja seda tehakse liikmesriigi tasandil ja olukord on riigiti ebaühtlane hiljutised seadusandlikud muutused Euroopa järelevalveasutuste mandaati on aitnud uue pädevused Euroopa pangandusjärelevalvele, et koordineerida ja jälgida äh, rahapesuvastast ja terrorismi rahastamise vastast võitlust Euroopa Liidus. see hõlmab kogu finantssektorit. komisjon aga muidugi ka tunnistab, et teha tuleb veelgi enamat tarvis on tegeleda struktuursete nõrkustega, mis on seotud näiteks äh, reguleerivate asutuste fragmenteerumisega liikmesriikide vahel. just see on see koht, kus on võimalik pakkuda Euroopa tasandi lisandväärtust. me saaksime luua ühtse kõikehõlmava rahapesuvastase poliitika, mis tugineb olemasolevatel reeglitel ja viib sisse täiendused seal, kus need on vajalikud on tarvis jagada rohkem infot õiguskaitseasutuste vahel selleks, et tuvastada ja äh, kohtu alla anda kurjategijad ja konfiskeerida kuritegelikul teel saadud tulu. Äh, tarvis on harmoneeritud äh, reegleid, mis põhinevad pigem määrustel kui direktiividel. ja see käib äh, kõik nii järelevalve kui ka finantsteabeüksuste tegevuse koordineerimise kohta. Euroopa Liidu järelevalve on vajalik, sest äh, struktuuri loomine ei peaks olema eesmärk iseenesest, olgu see organ kas siis uus organ või äh, põhinema mingil olemasoleval organil vajab ka selgelt defineeritud pädevust, selgeid volitusi ja tõhusat juhtimist. me teame, et võime loota Euroopa Parlamendi toetusele, et äh, luua täiustatud ja tõhusam järelevalvestruktuur. selline ongi meie ambitsioon, aitäh! suur tänu! nüüd äh, fraktsioonide nimel esinejad, kõigepealt Rahvapartei nimel härra Ferber, kaks minutit. suur tänu, president. Äh, äh, proua volinik, minister, kolleegid Luanda lekked näitavad veel kord, et Euroopa Liit vaatamata viiendale rahapesudirektiivile on endiselt väga atraktiivne rahapesijatele. peame tegelema samade asjadega nagu varem. on äh, probleemiks äh, eeskirjade ebaühtlane rakendamine liikmesriikides. viienda äh, rahapesuvastase direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli mõni päev tagasi, jaanuari lõpus, aga eh, viis eh, kahekümne seitsmest liikmesriigist on täielikult selle direktiivi üle võtnud, viis osaliselt eh, proua nõukogu minister, teie riik kuulub nende viie hulka ja nagu me volinikult kuulsime, on kaheksa riigi vastu algatatud täna rikkumismenetlus. nii et äh, kui me vaatame praktikat rahapesu vastu, siis meil võivad olla küll kõik need ilusalt kõlavad resolutsioonid äh, Euroopa Liidu rahandusministritelt, kuid need jäävad vaid sõnadeks. Äh, liikmesriigid kas ei suuda või ei taha tõhusalt rahapesu vastu võidelda me peaksime mõtlema selle üle, kuidas seda probleemi seega Euroopa tasandil lahendada. suur tänu, äh, eesistuja, et te nüüd lõpuks ka jälle kuulama hakkasite mind. Äh, kaalul on Euroopa finantssüsteemi puutumatus ja see on oluline mitte ainult kodanikele. rahapesu ja organiseeritud äh, kuritegevus on omavahel tihedalt seotud. Euroopa prokuratuuriga oleme loonud mudeli selleks, kuidas luua asutus, mis arvestab Euroopa perspektiiviga äh, kriminaalõiguses. ja tõesti, me kutsume üles liikmesriike tegema koostööd, et äh, me saaksime äh, jätkusuutlikult, kestlikult lahendada selle probleemi, mis puudutab ka järelevalvet, sest seni tehtu ei ole piisav, aitäh! sotsialistide ja demokraatide nimel nüüd äh, kolleeg Heinaluoma. austatud juhataja, me oleme jällegi kiituse võlgu äh, toime, ajakirjanikele, sõltumatutele ajakirjanikele, kes on teinud väärtuslikke paljastusi selle kohta, kuidas tegelikult raha liigub äh, vast- ja vast-, see on vastuolus nende reeglitega, mis meil juba on ja see on eriti ehmatav, kui selline asi juhtub riigis, kus kolmandik elanik kes elab äh, äh, vähem kui kahe dollari sissetulekuga päevas, sajad miljonid, miljardid on riigist välja veetud ja päris mitmed äh, Euroopa konsultandid, juristid on seda kaasa aidanud ja juba ametnikke, isegi ametnikke on olnud seal kaasatud. me oleme tükk aega nõudnud mängureeglite muutmist ja tegelikku muutust ja nüüd on aeg öelda, et me ei saa enam hakkama nende direktiividega võitluses rahapesu vastu, meil on vaja ühtset äh, äh seadusandlust ja seda tahab ka finantsmaailm ja pangad ise, nii et on saabunud aeg muutusteks ja see nõuab ka paremat järelevalve Euroopa tasandil. aitäh nüüd Renew Europe fraktsiooni nimel proua Strugariu, kaks minutit Your microphone is not Teie mikrofon ei ole sisse lülitatud. aitäh ja ma räägin rumeenia keeles. me ei kohalda õigeaegselt Euroopa direktiive, mis võeti vastu selleks, et võidelda rahapesu vastu. see on reaalsus. Euroopa Komisjon äh, Äh, käivitas rikkumusmenetluse mitmete riiet, riikide, muuhulgas äh, Rumeenia vastu, sest direktiivi ei ole õigeaegselt üle võetud. lisaks sellele mitte ükski liikmesriik ei ole ka neljanda direktiivi õigeaegselt äh, üle võtnud mille tähtaeg oli ometi juuni kaks tuhat seitseteist, on mõningaid äh, ähm, küsimusi, mis on selgelt esile kerkinud pärast Luhanda lekkeid. kõigepealt oleks meil vaja sellist määrust, mis aitaks tõhusamalt võidelda rahapesu vastu see äh, on vajalik, sest praegused direktiivid pole piisavalt tugevad, meil on vaja muuta paradigmat lisaks peaksime mõtlema selle peale, kes on reaalsed kasusaajad. see tähendab, et kogu protsessi tuleb põhjalikult analüüsida. praegused õiguslikud laguunid, tühikud ähm, tekitavad keerulise olukorra liikmesriikide ja Euroopa Liidu jaoks. ei ole aktsepteeritav, et need suured konsultatsioonifirmad Euroopas, mis töötavad muuhulgas ka Euroopa äh, institutsioonide jaoks, äh, äh, pakuvad konsultatsiooniteenuseid kolmandate riikide diktaatorite jaoks, et aidata neil raha pesta, raha üle kanda maksuparadiisidesse ja mitte maksta makse nende koduriikides. ei piisa ainult Magnitski seadusest Euroopas. meil on vaja rõhutada ka seda, et uurivad ajakirjanikud on meile näidanud taaskord Luanda leketest rääkides, millise piirini on nende töö oluline võitluses rahapesu äh, vastu seega peab olema äh, rahapesuvastane võitlus esmane prioriteet nii Euroopa Komisjoni kui meie jaoks, aitäh! aitäh, roheliste äh, nimel härra Kiigolt kaks minutit. kui ma vaatan avalikku arutelu pärast äh, Rwanda lekkeid, siis äh, tundub mulle, et me oleme hakanud harjuma selliste finantsskandaalidega. tundub, et avalikkuse jaoks on poliitika justkui võimetu. Äh, üha rohkem äh, ettevõtteid äh, väldib äh, maksude maksmist ja nii edasi, aga poliitika ei tohi kunagi leppida ebaõigluse vastase võitlusest loobumisega ja ei ole sugugi juhus, et Luanda leket puhul on meil jällegi tegemist Portugaliga, juba Football League'iga oli Portugal üks korruptsiooniskandaali keskmeid. ja mis siis sai, äh, vilepuhuja Rui Pinto on vanglas, aga kurjategijad pääsevad. Portugalis äh, on tuhandeid äh, ostnud nii-öelda kuldse viisa ja Madeiral ehitanud üles oma jaoks kuldse oaasi. ja Euroopa Euroopas me ei tohi lubada selliseid olukordi, Euroopa Komisjon peab Euroopa õiguse kehtimise tagama kõikides liikmesriikides ja mitte ootama rikkumismenetlustega. ja samaaegselt on suured skandaalid äh, kurjategijaid ei võeta vastutusele, Portugalis on probleem õigusega ja me peame selliste probleemidega kiiresti tegelema, kui tarvis, siis ka rikkumismenetluste kaudu. ja me peame direktiiviga äh, tagama selle, et keegi ei saa räpase rahaga teenida tulu tulevikus, nii nagu nüüd tuli jällegi välja Slovanda leketega puhul tulevikus midagi taolist ei tohiks juhtuda. Euro-, ECR-i nimel äh, proua Kempa, üks minut. aitäh. ainult karmid seadused, millega sätestatakse sanktsioonid, võivad aidata äh, takistada organiseeritud kuritegevuse tegevust. Poolas oleme me prokuratuuri abiga võidelnud tõhusalt rahapesu vastu. me oleme karmistanud seadusi ja äh, tagasi võitnud äh, praktiliselt miljard eurot kurjategijatelt see on tänu äh, prokuratuuri ja Justiitsministeeriumi väsimatule tööle. meil on igasugused äh, vahendid äh, ka varade konfiskeerimiseks, pankadele piirangute seadmiseks, samuti teistele üksustele piirangute seadmiseks, kes koostööd ei tee, meil on terve rida elemente organiseeritud kuritegevuse vastaseks ja rahapesuvastaseks võitluseks Poolas. loomulikult viies rahapesuvastane direktiiv on oluline, aga Euroopa tasandil on see lihtsalt veel üks lisaelement organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. aitäh ja järgmiseks kuue Engeli nimel ähm, kolleeg Kusmao, poolteist minutit. aitäh Luanda lekked on näidanud, et päris suur vastutus on ka liikmesriigi tasandil, näiteks Portugalis ähm, poliitiline eliit, ärieliit, kes on äh, ajanud äri Isabel dos Santosega äh,, samamoodi ka näiteks Maltal äh, on tehtud äh, aktiivselt koostööd temaga aga vastutus lasub ka Euroopa institutsioonidel. kui on liikmesriike, mis võimaldavad ja hõlbustavad maksudest kõrvalehoidmist, finantskuritegevust, rahapesu, siis Euroopa Liit tervikuna peaks seda takistama ja on risk, et neid skandaale tuleb veelgi ja samas äh, rahapesule kaasa aitajaid ei võeta vastutusele. Äh, ja see võib olla nii liikmesriikide kui ka Euroopa institutsioonide või komisjoni tasandil. kui äh, keegi nendest kaasosalistest ei pea mingit vastutust kandma, siis lõppkokkuvõttes saavadki karistada ainult inimesed nagu Rui Pinto, kes tõi need dokumendid avalikkuse ette. ja ainus õppetund on see, et kannatavad ainult süütud lõppkokkuvõttes. aitäh ja nüüd järgmiseks äh, proua Pereira, üks minut suur tänu, kolleegid. rahapesu on kuritegu, millel on mitu palet sellega liigutatakse suuri varasid, ettevõtjad võivad saastada keskkonda ja nii edasi. see raha on kuritegelikku päritolu ja probleem on laiem kui lihtsalt majandus või järelevalve, sageli puudutab probleem ka õigusriiki ja inimõigusi. meil on tarvis otsustavaid meetmeid sellevastases võitluses. mitmed liikmesriigid on jätnud üle võtmata nõuetekohaselt viienda rahapesuvastase direktiivi ja kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis tuleks selle valdkonnaga tegeleda tõhusalt ja vastutustundlikult. Euroopa Parlament peab samuti reageerima otsustavamalt. Ähm, direktiividest tuleb teha määrused, tarvis on rohkem Euroopa tasandi järelevalvet, EKP peaks samuti olema kaasatud, aitäh! proua Tšenitši, üks minut. suur aitäh, president! Vanda Leget eh, skandaal näitab, et eh, võitlus eh, rahapesu vastu peab meie prioriteediks jääma. peame võitlema korruptsiooni ja pettuse vastu, rahapesu vastu, mille abil tulevad kuritegelikud organisatsioonid meie territooriumile ning tekitavad ka ebavõrdset konkurentsi ja, ja finantseerivad terrorismi. peame tugevdama Euroopa seadusi rahapesu vastu ning tugevdama ka liikmesriikide seadusi. oluline on äh, ka tugevdada direktiive rahapesu vastu ja äh, teha õigusalast koostööd. Äh, oluline on ka vahetada informatsiooni, võrrelda saadud informatsiooni Äh, ning äh, see samuti tegeleda spetsiifiliselt äh, rahapesu ähm, kuritegudega ja teame ühtlasi, et äh, teame ühtlasi, et tuleb rohkem tegeleda raskete kuritegude avastamisega, praegu on ähm, arv, avastamise arv üks protsent, järgmisena saab sõna härra Guerreiro äh, üheks minutiks. Äh, Luanda lekked ning skandaalid näitavad, kui nõrk on Euroopa finantssüsteem, kuidas sellega käivad kaasa ähm, äh, äh, rahapesu, korruptsioon ja muu selline. Äh, Portugalis jälgime olukorda tähelepanelikult, teame, kuidas äh, kodanikud jäävad kaotajaks kõigest äh, paarsada töökohta on loodud viimastel aastatel seoses kärpepoliitikaga ning see on kaasa toonud negatiivseid tagajärgi kõigis liikmesriikides. kuid loendaleked näitavad ka seda, kui oluline on teatajate kaitsmine ning korralikud äh, uurimused. see äh, oluline on kaitsta äh, neid inimesi ja ka uurivaid ajakirjanikke, et nad saaks oma tööd takistamatult teha. suur aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Ferreira üheks minutiks. suur aitäh ehm LuxLeaks, äh, Luanda lekked äh, näitavad, kui kerge on äh, rahapesu praegusel ajal ning tundub nii, et Euroopa huvid on alati vähem tähtsad kui hargmaiste ettevõtete huvid praegusel hetkel eh, on kõik sammud eh, rahapesuvastases võitluses olnud raskustega, neid eh, tõk-, tõkestatakse ehm, väga selge on see, et ei ole suudetud adekvaatselt reageerida. see ei saa muidugi ka silmakirjalikku suhtumist õigustada, meil on praegu võimalus tegutseda äh, ja võidelda ka teatud instantside neokolonialistliku suhtumise vastu. peame sekkuma, et Euroopa Liit teeks midagi enamat ära. praegu oleme me väga väikest huvi üles näidanud ka eh, näiteks tolereerime endiselt eh, maksuparadiise, seda ka ei tohiks lubada. järgmisena saab sõna kolleeg härra Korlegradev üheks minutiks suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. Euroopa tasandil on meil ranged reeglid neljanda ja viienda Äh, rahapesuvastase, terrorivastase võistluse direktiivid. Äh, kohaldustähtaeg oli kümnes jaanuar sel aastal. Luanda lekked aga näitasid, et äh, reegleid ei ole liikmesriikide poolt kasutusse võetud, samuti ka mitte pankade poolt. on murettekitav, et meil on rangelt reguleeritud sektor, meil on konkreetsed instrumendid, et tuvastada kahtlased tegevused, kuid tulemused äh, võrduvad nulliga. Need ei ole mitte ainult välisohud, äh, sest rahapesu toimub ka Euroopa Liidus. Euroopa finantsturg on avatud kurjategijatele ja terroristidele. Luanda lekked on suurepärane näide sellest, kuidas Euroopa õigus ei toimi, see puudutab klientide andmete kogumist, kahtlaste tehingute kahtlastest tehingutest teavitamist ja nii edasi. seega kõige olulisem on täita reegleid ning kontrollida äh, direktor, direktiivide jõustamist, aitäh. suur aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Markes üheks minutiks. Grazie presidente. Mr president, with this timely debate we go back to a recurrent concern of this parliament. these practices harm the european society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 finally we need people to trust the banks financial institutions and public authorities. therefore this battle is far from won. let's keep fighting the good fight. suur aitäh nüüd äh, saab sõna kolleeg kaasa palun väliskvestor suur aitäh. rahapesu on endiselt väga raskesti avastatav kuritegu ning äh, see on äh, äh, ja väga raske neid inimesi viia kohtu ette. ning olulise informatsiooni äh, tuvastamine on keeruline, see tähendab seda, et kurjategijad tegutsevad karistamatult. loomulikult äh, Daphne ähm, Galizia mõrvati selleks, et ta ei avaldaks korruptsiooni ja rahapesu juhtumeid ning seda ja, äh, ja äh, Äh, hoolimata sellest, et äh, ja, ja hoolim-, ja hoolimata kõigest ei ole, ähm, äh, ei tehta Maltal ikkagi koostööd uurimisega, peame tegema kõik selleks, et info jõuaks igasse Euroopa nurka, peame tegema kõik selleks, et kolmandad riigid teeks samuti tõhusat koostööd rahapesuvastases võitluses ning peab olema tagajärgi ka nende riikide jaoks, kes koostööd ei tee, me ei saa samasmoodi jätkata. suur aitäh, kallis kolleeg, järgmisena saab sõna äh, kolleeg Tang üheks minutiks. aitäh, president. Äh, äh, inim-, see praegu on Isabel dos Santos röövis kaks miljardit inimest Angola, ta tegi, tal sai kogu selle raha tänu korruptsioonile kuid ta äh, kulutas seda raha siin. viiskümmend miljonit äh, maksnud jaht oli Hollandis äh, tehtud ja tema villa on Londonis. kokkuvõttes on kurjategijad ka need, kes selle raha vastu võtsid Liechtensteinist ja mujalt. Need inimesed kõnnivad vabalt ringi, ruipindu, kes, kes Eh, Luanda lekket eh, ajakirjandusse viis, on juba aasta aega vangis olnud, kas tema ei vääri kaitset, need on minu spetsiifilised küsimused Euroopa Komisjonile. peame tunnistama probleemi olemasolu, peame tunnistama ka seda, et see on ka meie probleem, peame kaitsma neid, kes neid eh, kuritegusid paljastavad, võitleme rahapesu vastu ning võitleme kogu Euroopa tasandil. Dank suur aitäh. nüüd saab sõna asepresident Karas, mitte kallis kolleeg. aitäh, härra asepresident, daamid ja härrad. kaks tuhat miljardit eurot aastas pestakse üle kogu maailma. aga me ei pea vaatama mitte ainult teisi äh,. probleem ei saa alguse väljaspool Euroopa Liidu, liitu sada kümme miljardit eurot pestakse ka Euroopa Liidu siseselt iga aasta. see jõuab äh, praktiliselt sama summani nagu Euroopa Liidu aastane eelarve. ja küsimus on ka Euroopa äh, demokraatliku parlamentaaria usaldusväärsuses. on tõesti kohutav, et endiselt on vastuolu äh, meie kohustuste ja nende rakendamise vahel liikmesriikides. alati äh, ja endiselt on olukord, kus äh, veel ka neljas rahapesuvastane direktiiv ei ole üle võetud, kuigi juba peaks olema üle võetud ka viies rahapesuvastane direktiiv. ja äh, endiselt on tarvis meile ühist rahapesuvastaste järelevalvet, finantspolitseid, Euroopa eh, ühiste kontaktpunkti ja nii edasi, kõiki neid asju, millest me oleme juba aastaid rääkinud, aitäh. nüüd saab sõna kolleeg Belka üheks minutiks. Thank you, president. aitäh, president. pärast Panama dokumente eh, paradiisi äh, dokumente Lux eh, Leakse, eh, siis räägime nüüd eh, Luanda leketest. rääkida proua De Santose võimalikest kuritegudest ei ole mõistlik. peame vaatama, mis toimub Euroopas. kõigepealt, kui Dubaid mainitakse eh, korduvalt eh, kohana, kuhu illegaalsed varad paigutatakse, miks ei ole Araabia ühe, emiraadid üheski mustas nimekirjas. kutsun üles Euroopa Komisjoni sellesse, seda küsimust analüüsima ja need nimekirjad üle vaadata. tema Portugali pank, Malta finantsteenuste osutajad aitasid proua Dos Santos tema tegevuses, siis eh, kus on need vead meie rahapesuvastases võitluses. meie peame nende küsimustega tegelema. kritiseerime õigusega Aafrika rikkama naise kuritegusid, peame samas aga küsima endalt, miks Euroopa Liit selliseid tegusid teha lubab. suur aitäh teile, kolleeg, järgmisena algab vaba mikrofoni voor, sain viis taotlust, mis äh, äh, kõik vastu võtan, kõigepealt saab sõna üheks minutiks proua Piedikäinen. Biggest... me kõik teame, et suurim viga selles direktiivis on liikmesriikides, kes ei rakenda seda samuti Euroopa Liidul pole piisavalt pädevusi Äh, koostöö on liialt nõrk, äh, ka erinevate finantskuritegude äh, uurimisametite vahel ning kõrgete standardite mitterakendamise tõttu see süsteem ei tööta, sest ei taheta, et ta töötaks. see on taaskord selline süsteem, mis näitab äh, et me ei tee oma tööd piisavalt hästi, ma loodan väga, et komisjon soovib direktiivi muuta, et see saaks määrus ning et äh, suurendataks märkimisväärselt äh, äh, läbipaistvust ning samuti ka omandiregistrit, samuti finantsjärelevalvet parandada ja üles ehitada süsteem, mis tõesti toimiks suur aitäh. järgmisena saab sõna äh, härra Lopes Aguilar üheks minutiks, palun. aitäh, volinik Dali. tere tulemast praegusele arutelule, see ei ole esimene arutelu äh, sest enne Luanda lekkeid oli äh, Lux lekked, Panama lekked ning oli ka uurimiskomisjon, mille liige ma olin mis andis palju soovitusi Euroopa Komisjonile. seega on nüüd meil viies direktiiv käsil ning äh, äh, praegusel hetkel võib öelda, et kõik need äh, juhtumid, mida ma mainisin, halvendab korruptsiooni ning mõjuvõimuga hangeldamist. praegusel hetkel on tegemist Aafrika rikkaima naise Angola presidendi tütrega kuid äh, teine tegevus on meil veel ees, sellepärast et peame teavitajaid kaitsma, sest on selliseid äh, riike, kes ei ole äh, otsustanud veel selle küsimusega tegeleda. vangis on teataja, aga mitte see, kes, need, kes kuriteod korja pani, korda saatsid. suur aitäh teile, kolleeg. ja nüüd saab sõna kolleeg Brutšinski üheks minutiks, palun suur aitäh. väga palju on siin juba ära öeldud. taaskord räägime siin sellel teemal ja taaskord küsime endalt, kas äh, rahapesu puudutab eelkõige kolmanda maailma riike, kas see puudutab ainult Aafrikat, maksuparadiise, äh, on kummaline äh, et tihtipeale eh, need kurjategijad pesevad raha Euroopas, seda tuleb avalikult öelda, need inimesed on alati mitu sammu ees eh, demokraatlikest riikidest. mitte ükski riik ei saa üksi hakkama, kui ei ole head koostööd kuus riiki on algatuse enda peale võtnud, kes soovisid ametit Brüsselis, mis võitleks äh, rahapesu vastu ning oma kogemusele tuginedes mina kui Poola vabariigi minister võin öelda, et äh, teen-, meie teenistuste edukus sõltus teiste teenistuste äh, koostööst. suur aitäh! teile, kolleeg, ja nüüd äh, saab äh, sõna kolleeg Uurik üheks minutiks. suur aitäh. paljudes liikmesriikides äh, muutuvad rahapesuvastased seadused aina karmimaks ja puudutavad aina rohkem ka igasuguseid hasartmänge veebis, kuid samas Äh, tegutsetakse rahvusvaheliselt, väga raske on äh, leida lahendusi, ma tahaks teada, kas sellise rahapesuvisu, rahapesuviisi vastu üritatakse rohkem nüüd võidelda. suur aitäh! ja sain ka veel ühe äh, taotluse härra Mandersilt, palun, teil on nüüd sõna. suur aitäh! aina rohkem äh, on äh, suured pangad äh, seotud rahapesuga. suur aitäh! see on nüüd kõik, arutelu hakkab lõppema, kõigepealt saab vastuseks sõna palun, teil on sõna. suur aitäh. aktiviti a e, liikmesriikides toimuv e, kriminaalne tegevus ja meie piiratud võimalused e, sellega võitlemiseks on kahetsusväärne ja probleem on ka seoses äh, kuritegevusest teatajatega rahvusvaheliselt. Äh, kuidas Euroopa pangandusstruktuurides on võimalikud olnud sellised ebaseaduslikud tegevused ja on olnud ka seoses Angolaga, meil on nüüd viies rahapesuvastane direktiiv ja me peame seda jõulisemalt ja ühtsemalt rakendama, välja arendama vajalikud pädevused, et vältida selliseid olukordi tulevikus, aitäh. aitäh, härra Portšak ja nüüd võime eh, siis anda sõna volinik Dalile, et ta vastaks komisjoni nimel. palun, teil on sõna aitäh, juhataja, austatud liikmed, komisjoni nimel soovin ma tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et nad leidsid selle aja arutada seda äärmiselt ajakohast teemat ja tänada neid ka selle eest, et te olete võtnud endale eesmärgiks tugevdada meie töövahendeid, mille, millega saaks tegeleda selliste küsimustega. me peame tegutsema kõigi nende leidude põhjal ja ma olen kindel, et me oleme juba tuvastanud viisi, kuidas tagada äh, see, et Euroopa finantssüsteemide eh, eh, on võimalik tõhusamalt kaitsta ja me oleme valmis tegema koostööd rahvusvaheliste partneritega eh, uute ohtude küsimuses ja äärmiselt oluline on juba teha pingutusi selleks, et tagada, et hetke seadusandliku raamistiku kohaldataks täielikult ja korrektselt. ja see puudutab ka vilepuhujate kaitsmist ja et Euroopa Liidule saaks täita rohkem oma rolli selleks, et tagada kindlam ja koordineeritum tegevus, aitäh. aitäh, armas volinik ja nüüd äh, saab sõna nõukogu nimel äh, proua minister <laughs> Brnjak. praegu aitäh, austatud parlamendiliikmed, olen jälginud seda debatti suure tähelepanuga, kuulsin ka komisjonipoolset sõnavõttu ja kasutan nüüd võimalust, et äh, üle kinnitada, kuivõrd oluliseks eesistuja peab võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu ja ma ootan me jätkuvat äh, tööd nendes küsimustes. eesistuja on alati valmis äh, vahetama arvamusi selle teema koha pealt. aitäh! aitäh, armas minister, arutelu on lõppenud. kallid kolleegid, mul on mõningad teated edastada. Nicola Tanti lahkus sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ja ühines Renew Europe'iga eh, alates kolmeteistkümnendast veebruarist eh, kaks tuhat kakskümmend. teine teade, palun kolleegid. kolleegid Kiigold eh, ja Karas, palun vaikust. Renew Euroopa teatas eh, presidendile otsustest, mis muudavad eh, delegatsioonide ja komisjonide koosseisu alates kolmeteistkümnendast veebruarist kaks tuhat kakskümmend päevakord äh, näeb nüüd ette nõukogu ja komisjoni avaldusi humanitaar, äh, pagulaste humanitaarolukorra kohta Euroopa välispiiridel. meenutan, et on võimalus äh, esitada vaba mikrofoni vooruks taot-, taotlusi ja samuti ka on võimalik sinise kaardi küsimusi esitada instruktsioonid on kättesaadavad saali sisenedes ja nüüd annan nõukogu nimel sõna eh, eh, ministrile, minister Brnjakile. ma kahjuks ei oska teie nime õigesti hääldada. austatud parlamendiliikmed, meie eesistumise ajal on teine kord nüüd meil võimalus arutada täiskogus eh, humanitaarolukorda, mis on põgenikega meie välispiiridel see näitab seda, kuivõrd oluliseks parlament seda küsimust peab ja me täielikult toetame seda. meie eesistuja jälgib hoolikalt äh, sündmusi kõikidel rändeteekondadel ja me jätkuvalt teeme seda ka edaspidi selle poole aasta jooksul. aastal kaks tuhat üheksateist oli kogu illegaalsete piiriületuste arv Euroopa välispiiridel umbes sada kolmkümmend üheksa tuhat, mis on äh, kuueprotsendiline vähenemine võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksateist ja kõige madalam tase kuue aasta jooksul, aga kuigi äh, Vahemere piirkonnas äh, keskel ja äh, ääres on see umbes viiskümmend protsenti vähenenud aasta, võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksateist, siis Ida-Vahemere piirkonnast on saabumiste kasv viiskümmend protsenti. Kreeka saarte olukord on eriti murettekitav, sest et nii nagu me eelmine kord, kahekümne üheksandal jaanuaril täiskogus ka nentisime Egeuse mere saarte äh, olevate inimeste hulk on äh, tipus, umbes nelikümmend tuhat sisserändajat. Äh, esimest korda pärast Euroopa Liidu Türgi avaldust oleme me nii kõrgete arvudeni jõudnud. Kreeka valitsus on teinud konkreetseid samme selleks, et olukorda parandada. on teatatud uuest riiklikult strateegiast, mille eesmärgiks on kaitsta alaealisi, kes on saabunud ja kes äh, Kreekas asuvad äh, ja eesmärgiks on äh, suurendada üleviimiste hulka Mandri-Kreekasse. aastal kaks tuhat üheksateist rohkem kui kolmkümmend viis tuhat sisserändajat edastati ja see edastamine on jätkunud kiiremas tempos aasta kaks tuhat kakskümmend alguses. Ida-Vahemere piirkonnast saabujatel on see selge mõju rändevoogudele Kagu-Euroopas. aastal äh, kaks tuhat üheksateist oli rohkem kui nelikümmend tuhat illegaalset piiriületust Lääne-Balkani teekonnal, mis äh, on saja neljakümne protsendiline suurenemine võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksateist. kahe tuhande kahekümnenda aasta algusest saadik on surve sellele teekonnale äh, kasvanud ka talvetingimuste tõttu, aga sel talvel on surve suurem võrreldes varasemate talvedega meie eesistuja jätkuvalt pöörab väga palju tähelepanu rände olukorrale ja sellele, et kogu Lääne-Balkani piirkond saaks suurema rände haldamise võimekuse, eriti just keskendutakse Bosniale ja Hertsegoviinale, selleks et oleks tagatud äh, sisserändajate piisav kaitse, kus vastavalt äh, ÜRO äh, põgenike ülemkomissarile on seal rohkem kui kaheksa tuhat sisserändajat, peamiselt loodepiirkonnas. olukord on äh, väljakutseid pakkuv, aga viimastel nädalatel on olnud positiivseid arenguid, kaasa arvatud see, et vastuvõtuvõimekus on suurenenud. kolmandal veebruaril äh, pidas äh, Horvaatia siseminister kohtumise Bosnia uue julgeolekuministriga. ministrid nõustusid tugevdada oma koostööd mitmetes võtmevaldkondades, et rakendada kiirendatud tagasivõtumenetlused, et oleks rohkem kasutatud segatud piiripatrolle ja tugevdatakse eh, Bosnia-Hertsegoviina julgeolekujõudusid piirikontrollil. ministrid nõustusid tugevdama ka koostööd selleks, et eh, võidelda smugeldamisvõrgustike vastu. see oli ka ministritevahelise debati teemaks Euroopa eh, siseministrite mitteametlikul kohtumisel Zagrebis Bosnia minister ütles, et äh, neil on puudu rohkem kui tuhat piirivalvurit, et saavutada parem piirikontroll ja üheksakümmend kolm protsenti äh, Euroopa rahadest, äh, mis läksid Bosnia-Hertsegoviinale, olid suunatud sisserändajate humanitaarse kohtlemisele aga, aga ainult seitse protsenti sellele, et julgeolekujõudusid tugevdada Euroopa Liit jätkuvalt toetab Bosniat ja Hertsegoviinat, et nad suudaksid tagada kõikide sisserändajate julgeoleku ja väärikuse, eriti mis puudutab kõige haavatavamaid. aga samal ajal on eesmärgiks leida ka püsivam ja täielikum lahendus. ka jätkame me selle töö toetamist mida teevad kõik partnereid Lääne-Balkani piirkonnas. meie pingutuste üleüldine eesmärk on tagada, et rängevood, vood meie piiridel on hästi hallatud ja sisserändajate põhiõigused on alati tagatud. eeldame, et Kreeka valitsuse hiljutised meetmed selleks, et leida positiivset muutust, on edukad. uus asüüliseadusandlus, mis hiljuti Kreekas jõustus, peaks kiirendama ja paremaks muutma nii tagasisaatmise kui asüülimenetlusi. tagasipöördumise määr on olnud väga madal juba päris tükk aega, tagasipöördumised on olulised selleks, et rändevoogusid hallata. Kreeka valitsuse kavatsus saata tagasi kümme tuhat sisserändajaks kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks on ambitsioonikas, aga piisava Euroopa Liidu taotlusega on see võimalik saavutada tõhusad tagasisaatmised nõuavad ka Türgi poolselt head koostööd selleks, et tagada, et olukord on hästi hallatud, on oluline ka see, et meie Lääne-Balkani partnerid tugevdaksid oma haldamise võimekust, eri-, ka tagasipöördumisi eh, valdkonnas, eriti just eh, aidatud tag-, vabatahtlik tagasipöördumine, et eh, nende viisapoliitikad oleksid rohkem meiega ühel joonel. me oleme valmis neid aitama kõikide vahenditega, mis meil on kesk, Vahemere keskosa teekonnal sisserändajate tingimused Liibüas on muutunud halvemaks äh, julgeoleku põhjustel, mis tulenevad riigi sisekonfliktist. selleks, et äh, sisserändajate kannatusi vähendada ja kinnipeetud põgenike kannatusi vähendada Liibüas, on erinevad Euroopa Liidu liikmesriigid äh, kasutanud ÜRO programme ja Euroopa Aafrika fondi. meie eesmärgiks on saavutada vabatahtlike tagasipöördumise lahteriikidesse ja anda kiireloomulist humanitaarabi ja me oleme suutnud seda teha märkimisväärsel tasandil. UNHCR on äh, suutnud saata vastavad inimesed tagasi kas Nigeeri või Rwandasse või teistesse või siis saavutanud asustamise Euroopa Liidu liikmesriikidele. Need tegevused omavad meie jätkuvat toetust, eriti arvestades, et Liibüas on konflikt käimas. kokkuvõtteks